meie küllakutse rääkimaks täna kliimakonverentsist. tere tulemast Euroopa Parlamenti. kaheteistkümnendal detsembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimus Pariisis ajalooline sündmus, astuti ajalooline samm, esimest korda ajaloos võtsid kõik riigid endale kohustuse Äh, siduvate kohustuste osas kliimamuutuste vastases võitluses. üle saja viiekümne riigi seadsid endale väga ambitsioonikad eesmärgid kliimamuutuste osas ähm, loomulikult on selle saavutuse taga väga palju inimesi ja ma tahaksin Euroopa Parlamendi nimel tänada kõiki neid inimesi seega, kes aastaid valmistasid ette seda Pariisi konverentsi ja sillutasid tee edule. suur tänu ka volinik Kalnietele suur tänu Luksemburile eesistujariigile, suur tänu tervele meeskonnale Euroopa Liidu poolt, aga kindlasti välisminister Fabius, teie kui kliimakonverentsi president olete panustanud väga palju sellesse eduloosse. diplomaatilised sammud, lepitasite erinevaid huve osalejate riikide vahel. Te näitasite sellega selgelt, et Euroopa Liit äh, saab ja tahab võtta endale juhi rolli kliimamuutuste vastases võitluses võitluses. nüüd on riikidel kohustus eh, siis eh, oma sõnad ka ellu viia ja kokkulepitu realiseerida. ja selge on meie kojas eh, see, et me peame kinni pidama ka meie lubadustest arenguriikide suunas Pariisi saavutatu näitab seda, et kui me oleme ühtsed, saavutame me palju ja seega meil on väga suur au, härra minister, et te olete liitunud meiega täna, kallis äh, minister Fabius, tere tulemast, te olete südamest teretulnud ja teil on sõna. lugupeetud Euroopa Parlamendi president lugupeetud härra volinik Kanjete, daamid ja härrad, kallid sõbrad, kõigepealt tahaksin tänada president Schulzi küllakutse eest, et rääkida siin Pariisi kliimakonverentsi eesistujana sellest, mida otsustasime kaheteistkümnendal detsembril eelmisel aastal Pariisis ning rääkida loomulikult ka järgmistest etappidest, mis teile kindlasti huvi pakuvad. kahe tuhande viieteistkümnes aasta osutus keeruliseks paljudes maailma osades, eriti aga Euroopas. ja selles kontekstis tegelikult andis uus kliimakokkulepe meile palju lootust. kliimakokkulepe võimaldas kokku tuua kõik erinevad pooled ja me nägime, et diplomaatia ning mitmepoolsus teatud tingimustes suudavad saavutada väga häid tulemusi. mul oli võimalus juba Välisasjade komisjoni ees ning ka Keskkonnakomisjoni ees rääkida Pariisi kliimakokkuleppest enne seda, kui see sõlmiti, nii et me ei teadnud veel tulemusi. kakskümmend üheksa artiklit on kliimakokkuleppes ning äh, sellega kaasnevas otsuses on sada nelikümmend erinevat punkti. ja seeläbi täitsime me oma eesmärgi, me jõudsime ülemaailmsele kokkuleppele, sada kaheksakümmend seitse riiki on võtnud endale kohustused, see kliimakokkulepe on ambitsioonikas, pikemas plaanis on otsustatud piirata temperatuuri tõusu kahe kraadiga ning ühtlasi ka neutraalsuse sajandi teises pooles ähm, CO2 heitmete osas. ja ette on nähtud ka läbivaatamismehhanism iga viie aasta tagant, mis on siin väga oluline aspekt, nii et esimene kuupäev kukub juba kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal, kuid tegelikult juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal vaadatakse äh, kokkulepe läbi ja äh, muudetakse kohustusi, kui vaja on ette nähtud ka äh, järelevalvemehhanism väga selges raamistikus, tagades ka vajaliku paindlikkuse erinevatele riikidele. leping on juriidiliselt siduv, arvestades küll erinevate riikide poliitiliste vajadustega. ja lõppkokkuvõttes on tegemist õiglase kokkuleppega, mis arvestab riikide mitmekesisusega ning äh, arvestab ka äh, rikkamate riikide solidaarsusega vaesemate riikide suhtes. ning lõppkokkuvõttes äh, on vahendite osas isegi ületatud eesmärk, mis oli sada miljardit eurot aastas ning uued eesmärgid seame juba aastal kaks tuhat kakskümmend viis nii et seega olen ma kokku võtnud peamised punktid kliimakokkuleppes. tegelikult vähe oli neid inimesi, kes uskusid selle leppe sõlmimise võimalikkusesse. aga Euroopa küll, nagu te ütlesite, härra president. just nimelt Euroopa Liit oli siin kliimakokkuleppe osas kõige ambitsioonikam ja siinkohal tahaksin tänada teid ambitsioonikuse eest, mis kajastus raportöör härra Barnjou raportis mis kiideti heaks oktoobris kaks tuhat viisteist enne kliimakonverentsi toimumist. ja tahaksin tervitada siin ka härra Kanietet, kes on olnud kliimakokkuleppele väga pühendunud ja temaga üheskoos veetsime me unetuid öid kliimakokkuleppega, tahaksin tänada ka Luksemburi eesistujat ning eriti minister Carol Dispuuri, kes oli meile väga suureks abiks ja loomulikult suur aitäh teile kõigile ja kõikidele liikmesriikidele COP kakskümmend üks oli võimalus kaasata kliimakokkuleppesse nii kõrgel tasandil ka valitsuse väliseid organisatsioone ning pooli. viis tuhat kohaliku tasandi esindajad, vabaühenduste organisatsiooni osalesid selles töös, nii et ühelt poolt siis jah, valitsus aspekt, kui teiselt poolt ka valitsusväline aspekt ja juba enne kahe tuhande kahekümnendat aastat peaksid tulemused olema näha. nüüd on selge, et me lähtume vähese süsinikuheitega majandusarengust, see on nüüd pöördumatu mehhanism, mis on käima lükatud. tegemist on ajaloolise sündmusega. nüüd oleme otsustanud võidelda tõeliselt temperatuuri tõusu vastu, nii et nüüd on selge vahe selles, milline oli kor-, olukord enne Pariisi kliimakokkulepet ja milliseks see kujuneb pärast. nüüd, kuidas seda ajaloolist kokkulepet ellu rakendama hakatakse? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimusid läbirääkimised, võeti vastu otsuseid ning kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peaks saadma ähm, aasta, mida iseloomustav vaata neli erinevat mõõdet, kõigepealt ratifitseerimis protsess. kahe tuhande, kahekümne teisel aprillil toimub New Yorgis juba lepingu allkirjastamine ÜRO-s ja nagu te teate, siis viiskümmend viis riiki, kes kujutavad endast viitekümmet viit protsenti heitekogustest, peavad ratifitseerima selle lepingu selleks, et see jõustuks ja loomulikult on väga oluline, et suur osa nii Euroopa Liidu äh, riigi- ja valitsusjuhtidest kui ka ülemaailmsel tasandil peavad olema seal kohal kahekümne teisel aprillil. nii et Euroopa Liit peab jätkuvalt olema eeskujuks, kirjutades juba kahekümne teisel aprillil Pariisi kokkuleppele alla ning siis edasi ratifitseerida juba võimalikult kiiresti. nii et ratifitseerimisprotsess kõigepealt. edasi teine mõõde tuleb täpsustada äh, kokkuleppe ning sellega kaasneva otsuse sisu. nüüd laiemad põhimõtted on kindlaks määratud, kuid juba mais Bonnis valmistatakse ette äh, rakendusotsused, siis nende läbi võetakse ka konkreetsed rahastamiskohustused, otsustatakse täpsemalt selle üle, mida tähendab see iga viie aasta tagant abi, aset leidev läbivaatamise protsess ja loomulikult olen isiklikult ka kohal nendel ko-, nendel kohtumistel. edasi, kolmas mõõde, me peame rääkima sellest, mis juhtub juba enne aastat kaks tuhat kakskümmend, jõustub ju lepe kahe tuhande kahekümnendal aastal, kuid mis saab selle hetkeni? nii et ühelt poolt riikide poolsed algatused ning ka valitsusväliste organisatsioonide algatused. mida ma siin silmas pean? näiteks äh, India peaminister kuulutas välja nii ülemaailmse päikesealgatuse, edasi on ka era- ja algatussektori vaheline koostööprojekt, mille kuulutas välja president Obama, mis peaks soodustama puhaste tehnoloogiate arengut, edasi võib tuua ka näiteks varase hoiatuse mehhanismid looduskatastroofide eest, eriti haavatavates riikides, millega tegeleb muuhulgas ka Saksamaa. ja teiselt poolt ka näiteks vihmametsade kaitse ja ka muud teemad. ning kindlasti tegeleme meie endiselt taastuvenergia alaste kohustustega Aafrikas. nii et on väga palju selliseid konkreetseid projekte, ja kõik need peavad, ähm, nendega peab algust tegema juba praegu, käesoleval aastal. ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus kohtume me Marrakechis, teeme koostööd äh, Maroko sõpradega ja seda samas vaimus, nagu toimus meie töö Peruus. nii et selleks, et äh, meie töö kujunes edu, kujuneks edukaks novembris Marokos, loomulikult osalevad siin erinevad vastutavad isikud rahvusvahelisel tasandil, seda nii ametlikult kohtudes kui ka mitteametlikult. nüüd kindlasti on meil vaja liikuda edasi ka väga olulises sektoris, mis ei käi küll Pariisi kliimakokkuleppe alla, kuid tegutsemine on siin absoluutselt vajalik, nimelt lennundus ja meretransport Montreali protokolli pooled on põhimõtteliselt kokku leppinud selles, et lõpetatakse teatud äh, ainete kasutamine, mis äh, tekitab väga palju CO2 heiteid. arvestades, kui vaja, kui väga kiiresti on meil vaja tegele, tegutseda ning mida, milles lepiti kokku Pariisis, siis kindlasti suudetakse muuta ka Montreali protokolli ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Liit jätkab planeedi kaitsmist ja siinkohal võib välja tuua erinevaid algatusi, kõigepealt Euroopa Liidu toa kohustuste ratifitseerimine, mis puudutab Kyoto protokolli, siit on puudu vaid paar riiki. nüüd teine idee, mille peaks ellu rakendama Euroopa Liit, nimelt Pariisis võetud kohustused äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend, mis puudutab kliimamuutuse mõju leevendamist. see käib muuhulgas näiteks aastakvootidega kauplemise süsteemi kohta, äh, kuid äh, ka näiteks nende sektorite kohta, mis ei käi kauplemise süsteemi alla, ehk siis põllumajandus ja mm, ehitus. ja äh, nüüd äh, tuleb kindlasti läbi vaadata heitkogustega kauplemise süsteemi reguleeriv direktiiv, tuleb tagada energiaalane üleminek Euroopa Liidus ja keskendudes siin just ähm, potentsiaalile luua uusi töökohti, sellepärast et äh, keskkonnaalane, energiaalane üleminek taastuvenergiatele ei ole ainult mitte kohustus, vaid see on ka võimalus ja komisjonil on ka ettepanekud laual aastaks kaks tuhat kuusteist näiteks selleks, et suurendada meie kohustusi taastuvenergia alaselt või ka energiatõhususe osas, nii et siinkohal teeksin üleskutse kiiresti edasi liikuda. kindlasti tuleb Euroopa Liidul rohkem ära teha ka koostöös lõunapoolsete partneritega säästva arengu osas ja tuleb toetada jätkuvalt neid riike või ka seda toetust suurendada. härra president, daamid ja härrad, Pariisi kliimakonverents oli kahtlemata edukas kliimamuutuse vastases võitluses, kuigi jah, loomulikult tegemist ei ole mingi punktiga meie tööle. Euroopa Liidul on jätkuvas töös eriline vastutus ja Euroopa Parlament mängib siinkohal erilist rolli ja lõpetuseks, härra president, tahaksin rõhutada ühte punkti, mis kipub tihti meelest minema, kuid minu arvates on see põhimõtteline. tegelikult Pariisi kliimakokkulepe ei puuduta vaid kliimat, me räägime siin keskkonnast laiemalt, bioloogilisest mitmekesisusest, toiduainetega varustatusest ja nii edasi ning kindlasti puudutab see ka julgeolekut ja rahu tagamist maailmas mida vähem on maailmas toitu ja vett, mida rohkem seetõttu peavad inimesed rändama teistesse kohtadesse, mida rohkem kasutatakse fossiilkütuseid, siis seda suurem on ju täiesti kontrollimatu võimalus, et kliimamuutus jätkub. ja Pariisis me panime sellisele arengule käe ette teie panustasite kliimakokkuleppele jõudmisesse väga oluliselt ning see tähendab, et olete panustanud ka tulevaste põlvede äh, julgeolekusse, turvalisusesse siin planeedil. nii et tegemist on panusega rahvusvahelisse julgeolekusse, see on üks suuremaid saavutusi Pariisi kliimakonverentsil, millesse panustas Euroopa Liit eriliselt, suur aitäh! suur tänu, härra minister, sõna on nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel eh, härra Liisel. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ka mina tahaksin kõigepealt eh, tänada siin Prantsusmaa välisministrit eh, härra Fabiussi ja teda õnnitleda see, kuidas te neid läbirääkimisi vedasite, oli äh, võtmetähtsusega selleks edukaks äh, tulemuseks äh, ja tõesti, te tegite seda väga hästi, te panite kogu selle asja taha oma poliitilise ja poliitilise kaalu ja ma tahaksin tänada ka teid isiklikult härra Kalniete, nii nagu tegite teie, härra president, ja mul on väga hea meel, et siin saalis isegi roheliste äh,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 ja mulle tõesti tundub, et härra volinik on teinud ära hea töö ja on äh, Pariisis eriti hästi oma tööga hakkama saanud. ja ma olen teiega täiesti nõus, härra välisminister, et äh, sellel äh, kokkuleppel on kaalu mitte ainult kliimakaitse osas, vaid on väga selgeks sõnumiks praegu väga rasketel aegadel, arvestades rasket aastat kaks tuhat viisteist, et on võimalik ka rahututel aegadel ja maailm on praegu väga rahutu, sõlmida kokkulepe milles äh, osaliselt on äh, riigid, kes teineteisega on sõjajalal kokkuleppe saadud, saavutada. üle saja üheksakümne riigi on võtnud endale konkreetsed kohustused kasvuhoonegaaside vähendamiseks. meie eesmärgiks on äh, süsinikuneutraalsus ja isegi see juba iseenesest on läbimurre. aga ma olen natukene skeptiline selles osas, mis puudutab eesmärgi pooleteise kraadi osas osalt äh, on äh, meil nüüd antud siis kohustus kõikidele riikidele selles osas, aga samas pole need riigid äh, isegi saavutanud seda kahe kraadi eesmärki ja ma tõesti tahaks, et me selle eesmärgi kõigepealt saavutaksime selles osas kindluse saavutaksime, enne kui me hakkame rääkima veelgi reeglite karmistamisest. ja te ütlesite täiesti õigesti ka seda, et lennutranspordil ja meretranspordil on siin väga suur roll mängida. Euroopa oleks tahtnud, et Pariisis väga selged seisukohad vastu võetakse selles osas ja et ka Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon ka selged seisukohad võtsid. kahjuks ei õnnestunud, aga samas on hea kuulda, et te ütlete, et ka selles sektoris tuleks midagi ette võtta ja ma paluksin teid isiklikult, et ka teie oma valitsuses ja tegelikult muidugi peavad seda tegema kõik valitsused, et Euroopas tuleks seadus selle kohta. ja kui rahvusvaheline lennundusorganisatsioon ICAO ei suuda saavutada kasvuhoonegaaside vähendamist, siis kogu meie seadusandlus äh, sa-, tuleb ümber kujundada niimoodi, et sellel oleks jõudu ja me peame seda võtma tõsiselt. ma ei räägi mitte ainult vähendamisest, vaid stabilisee-, mitte ainult stabiliseerimisest, vaid tõesti vähendamisest, me peame lähenema äärmiselt ambitsioonikalt, me peame välja pakkuma õiglase ambitsioonika jah, aga siiski õiglase süsteemi, et äh, me ei koormaks muidugi ühte transpordiliiki rohkem kui teisi. ja see tähendab seda, et ühistöö peab jätkuma, aga töö esi meie ees on veel väga suur. suur tänu, härra Liise. ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Katlen Van Bremt härra Fabius, tere tulemast Euroopa Parlamendi kotta kõigepealt ma ei ütle midagi äh, siin äh, originaalset, äh, aga suur tänu selle suurepärase töö eest, mille te tegite ära COP-i presidendina. terve meie fraktsiooni nimel, teie töö oli suurepärane ja tulemus kajastab seda. aga lubage tänada ka härra volinikku, sest ka Euroopa Komisjon mängis väga olulist rolli. Teil õnnestus ambitsioonid hoida kõrgel ja ehitasite sillade erinevate koalitsioonide vahel, kes äh, läbirääkimisi pidasid ja te toetasite äh, Prantsusmaad äh, eesistujana ja võib-olla selle kombinatsioonis sündiski see kokkulepe ja seda ei tohi sugugi alahinnata, kui oluline see on, et esimest korda ajaloos Pariisis peaaegu kõik maailma riigid, nii arenguriigid kui ka tärkavad majandused on võtnud endale kohustuse kliima soojenemise vastasteks meetmeteks. ja selles mõttes äh, on Pariisi kokkulepe kõige esimene universaalne kokkulepe ja see on tuleviku jaoks ülioluline. ja härra Fabius, te ise ütlesite, et Euroopa liidu jaoks äh, kujunes kaks tuhat viisteist peaaegu äh, annus horribiliseks äh, Ukraina kriis, pagulaskriis ja Pariisi rünnakud ja nii edasi. kõik need sündmused näitasid seda, et maailm on lõhenenud ja Euroopa on lõhenenud, aga selles mõttes on kliimakokkulepe asju muutev samm ja võib-olla annab põhjust natukene op-, op-, optimismiks ja nüüd on tulede linnast Pariisist saanud ka võib-olla lootuse linn ja see on julgustav aga samas mitte kõiges ei saatnud meid edu, seda tuleb tunnistada. Nendest üks kõige selgemaid näiteid on lennundus- ja merendussektorit puudutav me ju teame, et lennundus- ja merendussektoris tuleb väga palju heitkoguseid ja neid on võrreldav näiteks Lõuna-Korea ja Saksamaa heitkoguste summaga kokku ja need heitkoguse suurused ainult kasvavad kakssada seitsekümmend protsenti järgnevatel aastatel. ja tuleb tunnistada, et selles osas ei õnnestunud meil kokkulepet saavutada ja me kukkusime läbi minu küsimus teile, härra minister, härra volinik, mida me teeme selles osas siis järgnevatel aastatel, kuidas me tagame selle, et need kaks väga olulist sektorit äh, kaasatakse tulevikus selle kokkuleppe rakendamisesse? nüüd kokkulepe ja selles osas ma ei ole nõus Rahvapartei kolleegiga ma nimelt arvan, et äh, see kokkulepe kahe kraadi osas ja selle ja uus kokkulepe pooleteise kraadi osas on väga oluline, kui meil õnnestub see ka rea-, realiseerida, aga see ei tä-, tähendab seda, et me ei saa jääda ka Euroopas käed rüpes istuma. kokkulepe on tubli, aga see on praegu ainult äh, paberil nii, seda tuleb ka rakendada ja siin ma vaatan otsa loomulikult äh, härra volinikule, meil on vaja ambitsioonikamaid eesmärke kui need, mis on paigas täna kahe tuhande kolmekümnendaks ja viiekümnendaks aastaks olid meil eesmärgid paigas. tuleb tunnistada, et nende osas me valisime kõige madalamad määrad. kui IPCC oma kalkulatsioonid tegi, meie ütlesime, et aastaks kaks tuhat viiskümmend kaheksakümmend protsenti, nüüd tuleks aga seada ambitsioonikamad eesmärgid ja tagada see, et heitkogused üheksakümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend väheneksid nii et äh, see on see asi, millest me peame rääkima. me võime maailmalt oodata tegutsemist, aga ainult siis, kui me ise ka oma vastutust kannat-, kanname. pöördun komisjoni poole siin, millal on oodata selles suunas edasisi samme ja need sammud tuleb astuda enne seda, kui praeguse seadusandluse revisjoni protsess lõpeb näiteks ETS-i puhul, millele siin varem juba viidati ja ma tahaksin lõpetada äh, pöördumisega härra Fabiusi äh, poole, minu viimane märkus. me oleme väga tänulikud selle töö eest, mis te olete teinud ja nagu ma ütlesin varem, äh, meie ees on aga veel väga palju tööd te ei ole mitte ainult COP kahekümne ühe president, vaid äh, ühtlasi ka väga olulise liikmesriigi välisminister ja teil on nüüd moraalne kohustus, nii nagu ka meil see kohustus lasub, see, seda kohustust tõsiselt võtta ja me loodame teile, suur tänu! suur tänu, äh, proua Van Brempt. Äh, ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Duncan. suur aitäh, äh, härra president, aitäh ministrile see oli suurepärane, märkimisväärne tulemus, mis Pariisis saavutati ja mul on tunne, et pärast seda äh, nagu sellise liiga suure pidutsemise tagajärjel ärkasid järgmisel hommikul paljud inimesed üles ja mõtlesid hämmastunult, et mis see täpselt oligi, mille osas me eile kokku leppisime, sest et tegelikult mõned need kokkulepped on üsna märkimisväärsed ja umbes nii, nagu sa vaatad oma telefoni ja leiad sealt selliseid kummalisi tekstisõnumeid ja pilte eelmisest õhtust, siis nüüd me oleme avastanud, et äh, tegelikult selle äh, laialdase kokkuleppe sees on tegelik äh, julgus ja ambitsioon, mida siin ka mainiti. kuulates oma kolleege, äh, üks on selle poolt, teise vastu, aga mida iganes see tähendab, siis äh, me liigume nüüd teatud tempoga edasi ja me ei tohi kaotada silmist seda eesmärki, mille poole me pürgime Euroopa Liidu ambitsioonid ise esindavad ainult seitsmekümneprotsendilist võimalust, et me jõuame kaks tuhat viiskümmend eesmärkidele, ma arvan, et see ambitsioon tuleks ka üle vaadata ja kuulates äh, volinikul Neetet, kellel Äh, on äh, palju, mille eest tänulik olla Pariisist tagasi tulles, siis see tähendab tõelist dekarboniseerimist, kõik need asjad on äh, tõsiseks väljakutseks sellele kojale, siin me peame need väljakutsed vastu võtma ja Pariisi eesmärke täitma. palju õnne, see oli suurepärane saavutus! suur tänu, härra Duncan! ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Gerbrandi. aitäh, härra president! ja alustan sellest, et tänan ka äh, minister Fabiussi tema suurepärase rolli eest, mida ta täitis Pariisis seda kokkulepet läbi rääkides. tegemist on tõesti ajaloolise kokkuleppega, mis andis selge, selge signaali, et äh, maailm on pöördumatult liikumas äh, madala süsinikuga majanduse poole. ja kuigi ma olen nõus kõigi nendega, kes ütlevad, et Pariis oli lihtsalt kokkulepe paberil, siis me ei peaks siiski alahindama paberi väärtust meil oli vaja seda paberi peal sõlmitud kokkulepet selleks, et hakata ka tõeliselt tegutsema. ja rääkides tegutsemisest, sest siis täpselt nii nagu Peeter Liisega tahaksin ka mina rõhutada, et me peame tegema rohkemat kui see, mida, mille osas me Pariisis kokku leppisime, mitte ainult selleks, et jääda allapoole seda kahte kraadi, vaid et olulisem on ikkagi jõuda lähemale sellele üks koma viiele ja nüüd rääkides tegevustest, siis tahaksin keskenduda Euroopa Liidu tegevustele meil on olemas paigas juba need Euroopa Liidu poliitikad, aga kas need on piisavad, arvestades seda, mida kokku lepiti Pariisis? näiteks süsinikulekke, äh, süsinikulekke mõte põhineb eeldusel, et ülejäänud maailm ei tee seda, mida meie teeme, see nüüd hakkab muutuma, nii et mida me siis äh, selles osas nüüd ette võtame kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend eesmärgid, arvestades seda nüüd, seda üks koma viite kraadi, mis on eesmärgiks seatud ja ma tahaks kindlasti kuulata minister Fabiosi kommentaare, kas tema usub, et Euroopa Liit peaks oma tegevusi tõhustama. ja lõpetuseks, härra president, tahaksin rääkida ka konkurentsivõimest, sest kui Pariisi kokkuleppest üks asi meie majanduse jaoks selgeks sai, siis oli see, et madala süsinikuga majandus on konkurentsivõimelisem kui kõrge süsinikuga ja see on äärmiselt oluline mõte. üks näide, see nädal oli meil Amsterdami börsil ajalooline hetk, kui üks ettevõte, kes on jätkusuutlikkuse puhul liidrirollis Unilever sai, muutus esimest korda ajaloo jooksul väärtuslikumaks kui ettevõte, kes ei ole üks nendest eh, juhtidest, Royal Dutch Shell. see oli tõeliselt ajalooline hetk, mis minu arvates on tunduvalt rohkem kui lihtsalt kokkusattumus. ja rääkides konkurentsivõimest, siis mina olen siin veidi mures, härra minister, sest eh, Euroopa on äh, Äh, nüüd maha jäämas puhtasse energiasse investeeringute küsimuses. minu küsimus on, et kas te usute, et selleks, et tagada Euroopa konkurentsivõime, peaksime me tegutsema rohkem selleks, et saavutada madaliku süsin-, madala süsinikuga majandus Euroopas? suur tänu, härra äh, Gerbrandi, QNGL fraktsiooni nimel äh, kolleeg Miner, palun. minister Fabius Äh, aitäh, et äh, tulite siia, et Strasbourgi. Äh, ma ei ole saanud teid enne õnnitleda, aga Pariisi tulemus detsembris oli suurepärane, tahaksin teid siin tänada. teate, mida ütlesite Billie Holiday, et keerulise asja teeme kohe praegu ära, aga võimatuga läheb ehk veidi kauem aega. ma arvan, et see on ka siin kohane, me oleme teinud nüüd raske asja ära keerulise asja ära, aga võimatuga tuleb veel tegutseda. ja päris palju on vaja ette võtta, Euroopa peab olema ambitsioonikam, me peame eemalduma fossiilkütustest, liikuma alternatiivsete jätkusuutlike energiaallikate suunas, me peame tegema paremat tööd äh, oma energiavarudega, me peame vaatama üle äh, majad, nafta madal hind on hea viis, kuidas saada lahti sotsiaal, fossiilkütuste toetust ja seda kõike ma toetan. aga olgem ausad, Hollandi eesistujalt me väga palju selles osas ei saa. eelmisel nädalal rääkisin ma Hollandi ministriga sellest, et mida ta kavatseb teha äh, pärast Pariisi kohtumist ja täna hommikul rääkisime me ka peaministriga, härra Mark Rüttega ja nad on selle vastu, et mingi tehnoloogiline progress siin toimub, nad ei ole selle vastu, et tehnoloogiline progress toimuks, aga meil on vaja siiski Euroopas radikaalseid juhte, kes aitaksid meil saavutada jätkusuutlikud tulemused. Teie juhi positsioon COP-is jätkub kuni selle aasta Marrakechi kohtumiseni, paluksin, et te aitaksite meil saavutada võimatut aastal kaks tuhat viisteist pidasime me läbirääkimisi, saavutasime tulemuse, aasta kaks tuhat kuusteist äh, saab äh, rakendamise ja tegevuse aastaks. me peame jätkuma dogmaatilisel tasandil ja ma loodan, et äh, Euroopa ja Hollandi eesistuja jätkavad ambitsioonika programmiga, aitäh. suur tänu, proua Minöör ja nüüd saab roheliste nimel sõna kolleeg Jadu härra president, austatud härra volinik, härra minister, suur tänu, et äh, liitusite meiega täna ja te oleksite tegelikult pidanud sõna saama äh, siis, kui oli kohal terve parlament siin täna varem hääletuste ajal, sest see teema on nii oluline ja terve parlament oleks pidanud teid kuulma ja kõik tervitasid ja õnnitlesid teid ja täiesti õigesti, teie meeskond on ära teinud väga hea töö äh, Pariisis äh, ja ma loodan, et äh, te annate edasi ka järgmisele presidendile oma õppetunnid, sest et te olete tegelikult leiutanud täiesti uue ähm, eesistumise viisi kliimakonverentsi jaoks. Ähm, Prantsusmaa esialgu kõhkles oma äh, ma, ma esialgu kõhklesin selles, et kas Prantsusmaa peaks olema äh, sellel presidendi kohal, aga nüüd ma olen selles veendunud, et see oli väga õige samm. üks koma viis kraadi eesmärk, äh, see nõuab äh, seda, et me loobuksime fossiilsetest kütustest tunnistagem seda, et see kokkuleppe sidusus on nõrk, äh, mõelgem sellele, kuidas seda hakata rakendama, aga tegelikult need siduvad äh, eesmärgid on suhteliselt nõrgad, see ei ole nii karm, kui see võiks olla. ja äh, praegu tegelik reaalsus on see, et me oleme kusagil kolme kraadi peal ja, ja see kokkulepe ei aita meil otseselt liikuda selle pooleteistkümne Äh, kraadi juurde. selleks on vajalik äh, murda läbi nõiaringiks, äh, nõiaringist, aga selleks on vaja rohkem keskenduda taastuvatele energiaallikatele, need on konkurentsivõimelisemad, nafta, maagaas ja tuumaenergia kaotavad samamoodi oma Ähm, tõhusust, äh, nii nagu süsinikupõhised energiaallikad. selleks aga, et midagi saavutataks, on vaja, et terve maailm teeks taastuvatesse energiatesse ähm, investeeringuid. praegu teeb seda peaaegu terve maailm, Euroopa ainult mitte. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näiteks Prantsusmaa investeeris ainult poole varasematest investeeringutest ja täna hommikul toimus meil arutelu uue eesistuja programmist ja seal oli üks lause, härra minister, sees kliima öö, soojenemise kohta ja kui nõukogu on seadnud endale sellised ambitsioonid kliimaküsimustes, siis ma kardan küll, et me sellest nõiaringist läbi ei murra ja ei teki nii-öelda vooruse ringi, kuhu kuuluvad siis valitsused, parlamendid, ettevõtlus, kodanikuühiskonnad ja nii edasi mitte kunagi ei leia aset ja teil on tohutu vastutus ja härra volinikul on tohutu vastutus, teil lasub vastutus äh, nõukogus õhustikku muuta. tulemas on väga oluline kohtumine, nõukogu tippkohtumine, äh, rakendagem seal kavad, millega me saavutaksime selle ühe koma viie kraadi eesmärgi liigu, niikuinii me oleme läinud juba kaugemale seatud eesmärgideks praegu aastaks kaks tuhat kakskümmend, liigume edasi ambitsioonikamalt, kaks tuhat kolmkümmend süsinikuneutraalsuse eesmärgid. Teil lasub kohustus seda teha, sellepärast et muidu nõukogu ennast mitte kunagi ei hakkagi liigutama ja veel üks palve, härra Fabius, kui lubate me näeme, et äh, et äh, investeeringute maht on oluliselt alanenud. kas Prantsusmaa kavatseb kokku kutsuda konverentsi, kuhu tuleksid koju, kohale investorid, pangad äh, Marrakechi perspektiivi arvestades? võtke see algatus palun ja jätkake seda liikumist, mille te olete algatanud. suur tänu! suur tänu, EFTD fraktsiooni nimel saab nüüd sõna mm, kolleeg Afronte. <clears throat> aitäh, härra president, aitäh ka ministrile selle eest, et meiega siin liitus, aitäh selle töö eest, mida ta tegi Pariisis, seda me kõik hindame kõrgelt. kokkulepe on ju eh, kompromiss, arvestades, et laua ümber oli sada üheksakümmend viis riiki, aga siin on väga selged positiivsed punktid, mis sellest kompromissist välja tulid ja samas tuleks ka märkida mõningaid miinuseid, me võtsime välja dekarboniseerimise äh, meie eesmärgiks peab olema äh, heitmete peatamine, aga me peame leidma ka korraliku tasakaalu antropogeeniliste heitmete ja äh, looduslikud tasandid vahel. ma arvan, et äh, me oleme tekitanud endale sellise vabanduse või ettekäände. me ei peaks sellele argumendile toetuma. ma arvan, et hetkel on meil äh, mõningad väga eksperimentaalsed ja kulukad tehnoloogiad, mille puhul me ei ole päris kindlad, kas nad töötavad ka pikas perspektiivis ja igal pool. me peame teadma, millised on tõelised äh, võimekused, kas me saame toota selliseid tehnoloogiaid, äh, mis vähendavad heitmeid. hetkel meil ei ole veel ka stiimuleid piisavateks investeeringuteks uutele tehnoloogiatesse. me oleme näinud ka näiteid petsus, pettustest ja spekulatsioonist nende tehnoloogiate puhul ja seda küsimust me peame uurima. on teisi poliitikaid, mida Euroopa Liit on välja töötanud, näiteks äh, ETS ja ettepanekud taastuvenergiaallikate osas, ka siin tuleb veel tööd teha sest et äh, vastasel juhul tulevad muudatused kaugelt liiga aeglaselt. meil on äh, kaks tuhat kakskümmend aasta kohustused, aga me peame tagama ka selle, et meie kodanikud on siia kaasatud, kohalikud omavalitsused on siia kaasatud, me peame, et kõik äh, sellega seotud oleksid. suur tänu, NF fraktsiooni nimel nüüd kolleeg Stuuber. jah, voorzitter, tänan küll. suur aitäh, härra president, eelmisel nädalal Saksamaal saime me teada, mida, asja, mida me juba teadsime. ehk siis, et meedia tegelikult jälgib, mida poliitiline liit ütleb, me räägime siin põgenikest, me räägime kliimast, meil on siin ees selline viimse päeva stsenaarium. komisjoni kuldsuud on, neil on raskusi nende kahe asja kokkutoomise ja nüüd nad on selle, tulnud sellise mõttega välja, et on olemas kliimapõgenikud. manipulatiivne raamistamine, siin kindlasti suuremad populistid oleksid väga uhked selle üle. Äh, selline topeltturbomootor, mis koondub ja pakub välja lahendusi kui ühte mõtet asjad on erinevad, asjad tegelikult juhtusid teistmoodi, need kliimapõgenikud äh, me räägime siin küll äh, kliimamuutustest, aga kui me vaatame Kölni ja teisi Euroopa linnu, siis me näeme, et seal hoopiski selliste inimeste suhtes entusiasm jaheneb, aitäh. Äh, nüüd äh, saab sõna mitteühinenud saadikute nimel äh, rahvasaadik Paltšo. aitäh, president viieteistkümnendal detsembril äh, pidas Euroopa Parlament detailset diskussiooni Pariisi konverentsi tulemuste üle. miks me peame selle teemaga jälle tegelema? lihtsalt selleks, et parlament saaks äh, tänada minister Fabiust. kõik tänavad kõiki, see on küll väga tore, aga siin on siiski teatud küsimused, mis on endiselt vastuseta, mis on äh, nende lubaduste tõeline kaal, mis juhtub, kui vabariiklasest kandidaat võidab Ameerika Ühendriikide valimised aastal kaks tuhat kuusteist, me teame, et vabariiklased ei jaga seda pühendumust kliimaküsimustele, mis meil on. Kyoto protokoll ei ole veel ratifitseeritud ju. ja veel üks küsimus, kui Euroopa Liit toetab arenguriike kliima küsimustes, kas see siis tähendab seda, et Ungari Euroopa Liidu liikmesriigina toetab Hiinat, mis on maailma suuruselt teine majandus, millel on tohutud finantsreservid, seega küsimusi, millel ei ole vastuseid, ikka veel on. suur tänu, kallid kolleegid suur tänu nende märkuste eest ja nüüd saab arutelu lõpuks veel kord sõna minister Fabius. palun, härra minister. Ah <laughs> euh, härra president daamid ja härrad suur aitäh teie sõnavõttude eest küsimuste eest suur aitäh neile, kes sõna võtsid ja ka neile, kes äh, sõna ei võtnud. härra president, ma tahtsin öelda teile seda, et nüüd arvestades seda, mida ma siin täna kuulsin, siis võiksime siin iga päev käia, paitab kõrva. aga nüüd äh, tõsisemalt. ma tulen tagasi näiteks positiivsete kommentaaride juurde, mis te tegite volinik Kanjete suhtes, mis on täiesti põhjendatud, kuid nüüd, mis puudutab siin seda diplomaatilist külge ja positiivseid kommentaare, siis siin mina räägiksin nüansirikkamalt, aga tulen selle juurde tagasi. nüüd, tõsisemalt, paljud rääkisid teist pooleteist äh, kraadist või kahest kraadist. minu arvates on märkimisväärne üks asi, mis on siin kokkuleppes ilmselge, tegelikult me oleks võinud ju sama hästi mitte kokku leppida, sest et arvestades, mis varasematel kliimakonverentsidel toimus, siis ei olnud tingimused ähm, küll kuigi head. aga nüüd äh, peamine oht või vähemasti minu silmis peamine oht oleks tegelikult olnud see, et me jõuame küll kokkuleppele, kuid äh, minimaalse ambitsiooniga loomulikult me ei ole suutnud lahendada kõiki probleeme, kuid nüüd sada üheksakümmend viis riiki leppisid omavahel kokku, mingisugust vastasseisu seal ei tekkinud, kuigi see võimalus oli. ja tegemist on väga ambitsioonika sisuga äh, kokkuleppega, selles seisneb äh, kliimakonverentsi edukus ja siin tulengi selle pooleteist või kahe kraadi juurde. Te teate ise, milline see sõnastus seal kokkuleppes on, see ei ole päris samasugune pooleteist kraadi ja kahe kraadi osas, aga see kaks kraadigi oli juba keeruline saavutus. president Hollandil G kahekümne kontekstis oli juba väga raske seda kahte kraadi läbi suruda ja mis siis juhtus, lihtsalt äh, tegelikult rahvusvahelised konverentsid äh, soodustavad äh, sellist mitmepoolset lähenemist, seal olid ähm, väikeste saareriikide esindajad, kes ütlesid, et äh, jajah, et äh, väga tore, aga kui seal ei ole üks koma viis kraadi kirjas, siis te põhimõtteliselt äh, justkui viitate sellele, et meie lihtsalt kaome ära, nii et siin ei ole küsimus, et kas elada edasi või mitte, ei, lihtsalt me jääme vee alla, kaome ära ja see oli see argument, mis veenis kõiki neid riike, kes tegelikult ei pooldanud seda ühte koma viit kraadi. nüüd kui me nüüd liidame kõik need heitkogused kokku, siis praegu meil on pigem, oleme umbes kahe kraadi ümber ja nüüd siis äh, jõudsime siit üle selle kääraku, mis oli siis kolm kraadi ja siis nüüd ta kahe kraadi juurde tagasi, võib-olla pigem äh, ühe koma viie kraadi juurde. ja seda tänu tehnoloogilistele, tehnoloogilisele innovatsioonile ning äh, suurtele investeeringutele. mina ise ei ole mingisugune suur spetsialist selles küsimuses, aga ma olen töökas ja siis uurisin seda asja lähemalt ja ma olen täiesti veendunud, et tekib kindlasti ka tehnoloogiate ülekandeefekt. ja tekib täiesti teistsugune energiaallikate hierarhia nii-öelda. tegelikult juba praegu mõnedes tingimustes on taastuvenergia hoopis odavam kui väga saastavad energiaallikad, nagu näiteks kivisüsi nii et selles suunas me liigume, nii et ühelt poolt see ambitsioonikus ning teiselt poolt, et kokkulepe kohaldub üle terve maailma, ei tekitanud mitte siin vastasseisu, vaid pigemini täiendasid üksteist, just nimelt selles seisnebki meie edu. edasi eh, transport, täpsemalt lennundus ja meretransport oli mitmeid äh, lepingupooli, sealhulgas äh, just Euroopa Liit, kes soovisid, et me mainiksime ka rahvusvahelist transporti kliimakokkuleppes. aga nagu te teate, siis äh, pidime saavutama konsensuse. ja selgus väga ruttu, et paljud tarkava majandusega riigid olid väga rangelt selle vastu, sama käib ka laheriikide kohta. kuid see tegelikult ei tähenda seda, et ähm, rahvusvaheline mereorganisatsioon ja ICAO saaksid äh, midagi ära teha ja seda nad kindlasti ka teevad. ICAO on sea-, seadnud endale eesmärgi stabiliseerida heitkogused lennundussektoris pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning see kokkulepe peaks sõlmitama juba selle aasta septembrikuus ning ähm, meie peame äh, suutma siin juba ette ära teha väga suure töö. ja nüüd, mis puudutab merendust, siis jah, on läbirääkimistes küll vähem, väiksem edasiminek toimunud, kuid põhimõtteliselt Pariisis otsustati, et väga ruttu läbirääkimistega alustatakse ning tegelikult Pariisis ju otsustati ja tu-, ja tunnistati seda, et merendussektoris on väga suured heitkogused ning et midagi tuleb selles osas ära teha. nii et juba käesoleval aastal on plaanis astuda olulised sammud edasi nendes kahes valdkonnas. nüüd veel üks aspekt, mille te välja tõite ja mis on ka täiesti õigustatud, et vähene süsinikuheide või süsinikuheide ja kuidas see mõjutab konkurentsivõimet majanduses ja nii edasi siin ei ole mingisugust äh, vastandumist, et ühelt poolt on siin justkui kasvuhoonegaaside emissioonid ja teiselt poolt konkurentsivõime. ja siis veel kuskilt kolmandat poolt äh, vajadus uute töökohtade järele, jah, loomulikult meil on vaja siin äh, rakendada ellu vajalikke meetmeid, aga tegelikult konkurentsivõime ja mitte ainult Euroopa Liidu riikides, tähendab seda, et me liigume sujuvalt edasi väiksema süsinikuheite poole majanduses ja siin oli veel üks küsimus vist härra Žadolt investeeringute, investeeringute kahanemise kohta, jah. avaliku sektori investeeringud on siin suure tähtsusega, kuid teiselt poolt erasektoris on käimas suured muutused ja me peame neid muutusi veelgi kiirendama kõigepealt peavad riigid vähendama samm-sammult riigi abisummasid, mis on suunatud fossiilenergiate kasutamisele ja tegelikult on olnud selles osas nii ehk naa juba väga ambitsioonikad seisukohad, näiteks mis käib söeelektrijaamade kohta. nii et kasutagem siis nüüd seda võimalust, et jah, nafta hinnad on praegu äh, madalad sada miljardit peab nüüd minema kliimamuutuse vastaseks võitluseks, aga samal ajal tegelikult rohkem kui viissada miljardit makstakse just nimelt fossiilenergiatesse. nii et kõigepealt vastuseks härra Šadooli, jah, me peame soodustama erasektori osaliste tegevust, et nad ei vähendaks oma investeeringuid ning COP kahekümne ühest alates me oleme juba näinud, mis on toimunud. siin on ähm, suured rahvusvahelised fondid, esiteks üks Norra fond, kes on hakanud äh, oluliselt oma investeeringuid suurendama ning järgmine äh, mull nii-öelda võib tekkida just nimelt äh, Äh, süsiniku, äh, suurde süsinikuheitega sektorites, sellepärast et sinna on väga suuresti varasemalt äh, investeeritud. nüüd reitinguagentuurid arvestavad edaspidi süstemaatiliselt ka kliimaohuga ning süsiniku jäljega, need on ju meetmed, mis on täiesti saavutatavad ja millest oleks väga palju abi nüüd jah, investeeringud kahanevad, selle vastu peame midagi ära tegema ja teiselt poolt suurendame investeeringuid taastuvenergiatesse, vajadused on siin väga suured, meil on olemas Junckeri kava, struktuurifondid, ähm, investeerimispanga projektid ja nii edasi, nii et va-, meil on täiesti võimalused olemas. märtsikuus toimub ka ülemkogu kohtumine ning komisjon teeb selle raames ka äh, ülevaate sellest, kuidas äh, Pariisi kliimakokkulepet on ellu rakendatud ja viimane punkt, ma ei tahaks siin täna liiga pikalt rääkida, tulen siis tagasi nende komplimentide juurde. nüüd jah, mis puudutab Euroopa Liidu rolli COP kahekümne ühel, siis loomulikult äh, nii komisjon, härra volinik kui ka Luksemburgi eesistuja mängisid väga olulist rolli. nüüd, mis puudutab aga Prantsusmaa diplomaatilisi jõupingutusi minu äh, vahendusel ja teid äh, kuulates ja komplimente vastu võttes siin punastasin kergelt, aga jah, no ühesõnaga, ma siis olen mõelnud nii meie kui minu enda rolli üle kliimaläbirääkimistes, milles meie roll seisnes? tegelikult äh, lihtsalt äh, selleks, et äh, planeedid joonde ajada. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli kõige soojem aasta üleüldse ajaloos ning toimus tohutu hulk looduskatastroofe, mis tõstatasid või tõstsid inimeste teadlikkust seega oli veel eriti selgelt näha, et kliimakokkulepe oli absoluutselt vajalik. nii et teadlikkus oli tõusnud, nii et meie planeet, planeet Maa on see kõige esimene ja olulisem planeet. nüüd edasi siis juba see teaduse planeet. siinkohal tahaksin avaldada tunnustust teadlaste väga olulisele tööle ning sealhulgas ka IPCC teadlaste suurele tööle. viis-kümme aastat tagasi korraldades rahvusvahelisi kohtumisi, siis pool aega läks sellele, et nüüd kokku leppida, kas see kliima üldse muutub või mitte ja teises pooles siis rääkisime sellest, et kas see kliima muutub inimeste ähm, inimeste tõttu või mitte, nüüd on see arutelu vähemasti suuremas osas meie riikides täiesti vaibunud ja seda just nimelt tänu teadlaste äh, suurtele, suurele tööle oma teadusplaneedil. nüüd see kolmas planeet on siis nii-öelda poliitilis ühiskondlik planeet, Hiina kõige suurem heitkoguste tekitaja, väga arusa-, arusaadavatel põhjustel, sotsiaalsetel, majanduslikel ähm, ja nii edasi äh, põhjustel küll seda on, aga siiski on ta võtnud endale selgelt kohustused, teiselt poolt president Obama äh, tegi sama, Euroopa Liit äh, samuti ning ka paljud teised riigid. ja see tähendas toimusid äh, olulised muudatused äh, nii-öelda majanduslikult, kuidas seda mõistetakse, osalesid nii kohalikud omavalitsused, vabaühendused, kõik erinevad organisatsioonid, nii et see on siis nii-öelda poliitilis-sotsiaalne planeet, selline olukord oli midagi täiesti uut, nii et äh, Pariisi kliimakonverentsil olid täiesti teistsugused tingimused kui kurikuulsal Kopenhaageni kliimakonverentsil nii et meie koostöös kõikide riikidega ja Euroopa Liiduna eriti pidime siis soodustama kõike seda, milles me juba kokku olime leppinud ning leppida kokku siis kahekümne üheksas artiklis ning saja neljakümnes punktis. nüüd edasi jah, diplomaadi töö ja nii edasi. jah, veidi naljaga siin on öelnud, et ma päris täpselt ei mõista, miks me nii edukas, edukaks üldsegi saime aga jah, siis võib-olla lihtsam on siin ikkagi seletada seda, miks me edukad olime või kui oleks äh, siin selgitada seda, miks me läbi kukkusime. aga tegemist on siis nii-öelda nagu skulptori tööga. skulptor võtab hõbeda, võtab siin sellised ähm, alusplokid, need plokid on siis näiteks Hiina, Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, ta kuidagi kombineerib need kokku ja siis äh, teeb nendest skulptuuri ja samal ajal on vaja leida konsensus, nii et on vaja sellele kõigile, kõigele mingisugune konkreetne kuju anda, ilma et sealt ükski osa küljest ära kukuks. ja nii me tegimegi ja seda väga läbipaistvalt, usalduslikult. ja härra Schultz ähm, sai seal lausa, lausa kuulsaks seal kliimakonverentsil ja tegelikult lõpus ju jah, kõik õnnitlevad üksteist, aga see ei olnud tegelikult iseenesestmõistetav, olukord oli väga jah, keeruline, ebakindel ja nii edasi ja nüüd siis esimest korda tänu kõigi koostööle suutsime me saavutada midagi mitte ainult käesoleva põlve heaks, vaid ka juba tulevaste põlvede jaoks. nagu siin juba ka öeldi, siis tegemist on tõesti erakordsete tingimustega poliitiliselt, nii et suur aitäh teile kõigile, et see võimalikuks osutus, tänan. suur tänu, härra minister, sellega on see arutelu lõppenud